suur tänu, härra president. mõistan, e, et aeg läheb aga edasi, kell on juba palju, kuid kõigepealt tahaksin teid tänada kõikide nende küsimuste esitamise eest. see oli minu meelest täiesti selge kinnitus sellest, et kui ekspertteadmisi on vaja, siis siin äh, kummaski komisjonis, keskkonnakomisjonis ja ka ITRE komisjonis on äh, seda, eks neid ekspertteadmisi olemas ja mitte ainult seda, vaid ka pühendumust Euroopale, tõelist muret Euroopa kodanike pärast näidati siin arutelus välja, aga eriti ka kummagi komisjoni töös on seda näha nii eelmisel kui ka sellel tööperioodil. tean, et olete selles valdkonnas tegutsenud juba palju aastaid ning olete oma ekspertteadmisi äh, andnud selleks, et Euroopa äh, edeneks just selles valdkonnas, see on väga oluline ka järgmise viie aasta jooksul. ning täna oleme rääkinud palju tulevikust ja võin siin paari minuti jooksul jagada oma nägemust selle kohta, missugustele kriteeriumidele eh, Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament peaks tuginema lähima viie aasta jooksul? Need on väga lihtsad küsimused. kas on õnnestunud võidelda kliimamuutuste vastu? kas on õnnestunud meil äh, varustada Euroopat äh, taskukohase energiaga, mis on kõigile juurdepääsetav? kas me oleme näidanud üles solidaarsust, usaldust? energiavaldkonnas, kas me oleme taas lõpuks saavutanud kasvu, kas me oleme loonud uusi töökohti, kas me oleme Euroopat ette valmistanud üleilmse äh, tiheda konkurentsiga võitlemiseks ja kõige olulisem, kas me tegime seda ikka omal euroopalikul viisil, keskkonnasõbralikult, kestlikult ja kõrgetele sotsiaalsetele standarditele vastates. tean, et lihtsat vastust ei ole sellisele keerulisele küsimusele ning eh, kes on kohtunikud, iga kodunik, kodanik on eh, kohtunik, et otsustada, kuidas me neid ambitsioonikaid eesmärke oleme täitnud, kuid nagu me rääkisime, väljakutsed on tohutud, kuid usun ka seda, et Euroopa on väga heas olukorras, kõik õiged koostisosad on olemas selleks, et need vajalikud muudatused ka tegelikult ellu viia ning ma usun, et koos teiega ühiselt saame me need muudatused ellu viia. olen teie paljudega töötanud koos ka oma praeguses ametis, teate väga hästi, et ma vastutasin Euroopa Parlamendiga suhete eest, töötasin peamiselt äh, põhiseaduskomisjoniga koos ja õiguskomisjoniga ees, aga ka härra presidendiga siin tegin väga tihedalt koostööd äh, esimeste konverentsil ja sel ajal, kui tema oli Euroopa Parlamendi president. usun väga meie mõlema institutsiooni tihedasse koostöösse, struktuursesse dialoogi, tihedasse suhtlusse, ka töö planeerimisel, töö elluviimisel ja töö hinda, töö tulemuste hindamisel ja kui te annaks, annate mulle heakskiidu, siis ma teen oma parima selleks, et teha tihedat koostööd mõlema komisjoniga parimal moel, tõhusamal viisil ning olen valmis alati teie juurde tulema, kui leiate, et midagi on vaja arutada olen valmis nii ametlikult kui isiklikult teie kõigiga tegutsema, sest usun, et vaid üheskoos saame edasi minna ja saavutada need ambitsioonikad eesmärgid, mida me järgmise viie aasta jaoks eneste oleme seadnud. suur tänu kõigi küsimuste eest, suur tänu selle mõnusa õht-, atmosfääri eest siin täna õhtul ja kui äh, ma teie toetuse tahan, siis olen, saan, siis olen valmis teiega tihedat koostööd tegema, suur tänu! Uh, suur tänu, härra voliniku ja asepresidendi kandidaat nende vastuste ja avalduste eest. samuti suur tänu, et vähemasti viis päeva tegite kõvasti tööd, et valmistuda meie kuulamiseks. kõik kolleegid, kes siin veel kohal on, suur tänu ka teile. olite väga kannatlikud ja kirglikud energiaküsimustes, energialiidu küsimustes, kui istute siin kõik üheskoos ja ITRE koordinaatoritele tahan ütelda, et hindamiskohtumine homme on kell üheksa kolmkümmend hommikul enne meie ühist koosolekut ENVI komis-, komisjoniga. suur tänu ka selle eest, härra Lavia, et aitasite juhatada meie koosolekut ja koordinaatorid alustavad meil ka väga vara, kell üheksa juba ja hiljem siis arutame üheskoos äh, ITRE koordinaatoritega seda lõplikku hindamist. kell on hilja, kell on juba palju, head isu õhtusöögiks on vist nagu sobimatus soovida, kuid sellegipoolest head õhtut.